kohta vastavalt presidendikonverentside äh, otsusele toimub hääletus erikomitee üle äh, liikmesriikide maksu, maksude kontrolli kohta ja hääldus selle üle toimub neljapäeval. nüüd töökava juurde presidendi konverents on otsustanud viiendal äh, veebruaril päevakorra üle, päevakorra lõplik äh, kavand on laiali jagatud, äh, on esitatud palve pikendada tänast istungit kella kümneni õhtul, kas selle vastu on vastu võetud, kui ei, siis pikendame seda kahekümne, kella kümneni õhtul. muid äh, muudatusettepanekuid tänase ja homse päeva kohta ei ole, aga palun sõnasoov. härra president, mul on palve presidentide konverentsile üks kõige olulisemaid äh, võimalusi liikmetele äh, sõna võtta on ühe minuti kõned, kus me saame tõstatada küsimusi, mis on olulised meie valijaskonna jaoks. pool tundi on väga lühike aeg ja sellepärast palun, et äh, reegleid muudetakse ehk oleks võimalik pikendada äh, seda aega ühe tunnini, kui aeg seda lubab. jah, ühe minuti kõned on ju tõepoolest täna ette nähtud tänases päevakorras. täna tänases päevakorras on ette nähtud aeg ühe minuti kõnede jaoks ja teil on päris pikalt aega selleks okay. also sie können sich heute in jedem fall und wenn sie der meinung sind nii et äh, täna on teil selleks võimalus, kui te olete arvamusel, et äh, kodukorda tuleks muuta, siis äh, ma võtan teadmiseks teie soovi, arutame seda presidendi konverentsiga, aga tä, täna on meil piisavalt aega ühe minuti kõnedeks. teisipäeva kohta meil ei ole muudatusettepanekuid, nüüd mis puudutab arutelu kolmapäeval humanitaarkriisi üle Iraagis ja Süür-, Süürias islamiriigi poolt äh, tõestatud vägivalla tõttu e, selle kohta on rohelised äh, esitanud taotluse muuta arutelu pealkiri humanitaarkriis Iraagis ja Süürias, eriti islamiriigi kontekstis. ja selle ettepanek on, selle kohta on sõna härra Alan Smithil. aitäh, president, me arvame, et see ei tohiks olla kuigi vastuoluline, see on äh, üsna selge resolutsioon, me tahame vaadelda IS-i toime pandud vägivalda, mis on muidugi, äh, tuleb hukka mõista ja on ka teistsuguseid vägivalla äh, Ähm, akte see, nendes riikides, nii et meie meelest ei tohiks keskenduda ainult islamiriigile, vaid üldisemalt humanitaarkriisile Iraagis ja Süürias ja eriti IS-i kontekstis, sest me muidugi peame, toome välja islamiriigi, aga kontekst on laiem. nii et sellepärast ma arvan, et võiks arutelu pealkirja muuta, ma loodan, et kolleegid saavad seda toetada. aitäh, kas keegi sooviks sõna võtta selle taotluse poolt? kas kellelgi on midagi öelda selle vastu? Also möchte niemand gegen den Antrag. kui keegi vastu ei ole, siis hääletame selle üle, kes on taotluse poolt, palun andke käega märku. ja kes on vastu? kes on erapooletu? heaks kiidetud. samuti kolmapäeva kohta Euroopa Rahvapartei fraktsioon on esitanud palve lisada arutelu komisjoni avalduse kohta, mis puudutab energiaühendusi ja proua Krustet soovib sõna. suur aitäh, muidugi tahan sõna võtta äh, äh, kolleeg Melo asemel, kes ei ole veel kohale jõudnud, nimelt soovin, et lisatakse meie täiskogule debatt resolutsiooni üle, mis energiaühendusi äh, puudutab see puudutab energiaühisturgu Euroopa energiavõrgustiku väljaarendamist, see on hädavajalik, see ei puuduta mitte ainult äh, Pürenee poolsaart, vaid ka Balti riike ja Euroopa Komisjon peab reageerima ki kiirelt, et midagi ette võtta. aitäh teile, aitäh, et te toetaksite seda nõudmist. suur tänu. kes soovib võtta sõna selle taotluse poolt? härra Marinescu, palun domnule președinte știți foarte bine. suur aitäh! nagu te teate, liikmesriigid on võtnud eh, energiaühenduste kohta väga selged eesmärgid ühisturul. energiavõrgud on ühisturu aluseks. Euroopa Liidu Energialiit on äärmiselt oluline ja Rahvapartei toetab sellise debati korraldamist. tänan suur tänu, kes soovib võtta sõna taotluse vastu? härra Nika, palun. Eh, sotsiaaldemokraatide nimel ütlen, et meie oleme vastu sellele eh, taotlusele. nimelt eh, selle kohta on juba algatusraport koostatud sama teema kohta esitatakse varsti see raport ja teiseks kahe nädala pärast esitab asepresident Šefkovitš komisjoni plaani just energia ja transpordi kohta ning meie arvates katab see kava ka energiaühenduste teemat ning Pürenee poolsaare ja Balti riikide probleeme. samuti räägitakse ka ülejäänud Euroopast selles kavas ning Ida-Euroopast. kahekümne viiendal veebruaril toimub selleteemaline debatt ja meil on võimalus siis põhjalikult see teema läbi vaadata energiaturu kontekstis. tänan härra Lamberts, ma eeldan, et ka teie soovisite võtta sõna taotluse vastu. hästi. Te võtsite väga vara, varakult, äh, avaldasite soovi sõna võtta ja jäi mulje, et te äh, olete poolt. hästi, hääletame, kes on proua Krusteti avalduse poolt? kes on vastu? kes on erapooletu? see on tagasi lükatud ebenfalls für Mittwoch habe ich von samuti kolmapäeva kohta liikmete grupp on avaldanud soovi, et äh, komisjon, äh, komisjoni avaldus Jalta, äh, Jalta kokkuleppe mm, aastapäeva kohta võetakse päevakorda ära. Marek Jurek, palun. palju tänu samas, kui me istume siin ja tähistame Jalta konverentsi seitsmekümnendat aastapäeva, siis pooled riigid Euroopas, kuigi me oleme vabad, oleme silmitsi sõjalise ohuga, nii minu riik kui Balti riigid seisavad silmitsi sellise ohuga ning Saksamaa jagunes nende sündmuste tagajärjel. tegemist on väga olulise sündmusega ning me peaksime tähistama seda. me peame pidama põhjaliku arutelu, arutama Jalta konverentsi tagajärgi, tulemusi ja mõjusid tänasel päeval ning tuleks lisada ka resolutsioon. kes soovib selle taotluse poolt kõneleda? kas keegi soovib võtta sõna vastu? härra Lambert. härra president, te mõistate kõik, mida Euroopa jaoks tähendas Jalta konverents. aga palun ärge mitut asja segamini ajage. meil on äh, valitud saadikute poliitiline assamblee, siin ei ole koos äh, ajaloolased ja ma ei tahaks, et ajalugu kasutataks ühe või teise rühmituse huvides, soovides ümber kirjutada ajalugu. ma tean, et väga paljud tunnevad Jalta konverentsi vastu siirast huvi, kuid ma arvan, et see koht ei ole ajaloo tõlgendamiseks sobiv foorum. tänan. suur tänu, härra Lambert, härra Vešovski, palun. Wysoka Izbo palju tänu, austatud president. tihtipeale on Euroopa Parlamendis arutatud ajaloolisi sündmusi. pikalt arutati Esimese maailmasõja lõpu tähistamist. Euroopa, mis on üles ehitatud solidaarsusele, ei saa ignoreerida Jaltat. Jalta lõi karmi lõhe Euroopas eh, ning eh, sellest ülesaamiseks eh, kulus viiskümmend aastat, see on oluline mitte ainult Poolale, Eestile, Lätile, Leedule, Horvaatiale, vaid see on ääretult oluline meile kõigile, kes me austame Euroopa solidaarsust ja see puudutab meid kõiki, nii Rahvapartei, sotsiaaldemokraatide, roheliste, liberaalide liikmeid. see hõlmab meid kõiki ning olgem siin ühel meelel, sest tegemist on väga ajaloolise sündmusega. hääletame selle taotluse üle, kes on poolt, palun andke käega märku. kes on vastu? kes on erapooletu? see taotlus on tagasi lükatud. täiesti selgelt äh, tagasi lükatud. ja palun, kuidas soovite, me võime ka elektrooniliselt kontrollida ja hääletus on alanud haben alle abgeordneten abgestimmt? kas kõik saadikud on hääletanud? hääletus on lõppenud kaheksakümmend kaks poolt, sada üheksakümmend neli vastu, kolmkümmend äh, kolleegi jäid erapooletuks, nii et tagasi lükatud. nüüd jõuame neljapäeva juurde, selle kohta on Euroopa Rahvapartei fraktsioonil äh, ettepanek, et äh, lõpetada arutelu komisjoni avalduse ähm, kohta, mis puudutab võitlust laste kuritarvitamisega internetis, lõpeta resolutsiooniga. härra president, head kolleegid, ma püüan veel kord põhjendada, miks Rahvapartei fraktsioon soovib seda väga rasket teemat, nimelt laste kuritarvitamine, selle kohta resolutsiooni koostada. meil, mul on palve, et me ühiselt ühisresolutsiooniga ühineksime selle viiekümne riigi rindega, mille hulka kuulub ka paljud Euroopa Liidu liikmesriigid, et võitlus laste kuritarvitamisega on päevakorras päris, päris, päris eesotsas. ja sellepärast me peame võitlema laste kuritarvitamise vastu ning hiljem libe komisjonis võib-olla ka kas omaalgatusliku raportiga või muu algatusega näidata, et me ei vaata käed rüpes seda, kuidas ähm, tuhandeid lapsi kuritarvitakse, vaid me tahame ühiselt midagi selle vastu ette võtta. see on selline stardipauk, millega me peaksime kõik ühinema. suur tänu, proua Holmeier ja proua Kuratsa Pilt äh, sooviks samuti sõna. austatud juhataja ei ole ühtegi vanemat Euroopas, kes ei oleks mures, arvud räägivad iseenda eest. see puudutab lapsi, kes on nooremad kui kaheaastased, keda on ahistatud internetis. meie lapsed elavad internetis. president, me palume lihtsalt arutelu resolutsiooni üle, me ei saa eitada, et selli-, nagu sellist probleemi ei oleks. me tahame ennetavalt tegutseda me peame andma kolleegidele võimaluse asja arutada, palun hääletage selle arutelu poolt, ei saa ju sulgeda silmi selle eest, et tegemist on probleemiga. kas keegi tahab võtta sõna taotluse vastu? paistab, et mitte, siis hääletame selle taotlusele, kes on poolt, palun tõstke käsi. kes on vastu? kes on erapooletu? heaks kiidetud sellega on töökava kinnitatud. nüüd on kodukorraline küsimus äh, saadik Kleetsusel, palun härra Kleetsus. austatud kolleegid, mul on ettepanek, et meie koda tegeleb väga spetsiifilise küsimusega, aruteluga. Mm, arutelu olukorra üle Kreekas, see on minu meelest vältimatu selleks, et, et keegi saaks sõna võtta, avaldada arvamust, mis ei vasta meie koja arvamusele. mul on väga kahju, härra president, et teie äh, sõitsite Kreekasse ilma, et me seda teemat oleks arutanud siin kojas. kas te esindasite omaenda seisukohta või Euroopa Parlamendi seisukohta või kellegi kolmanda seisukohta? olukord praegu Kreekas on kriitiline ja sellepärast on minu meelest ülimalt vajalik pidada selle üle arutelu. ma olen juba varem öelnud, et tuleb päev, kus Kreeka rahvas enam seda välja ei kannata ja nüüd püüdakse pidevalt eh, kaikaid kodarasse loopida Kreeka rahvale, et nad ei saaks olla sõltumatud. võlausaldajad on Kreeka võtnud oma haardesse, millest kreeklased püüavad ennast nüüd vabastada. suur tänu, härra Kletsos äh, see taotlus, et pidada arutelu Kreeka üle, on nüüd esitatud veidi hilja. ma presidentide konverentsile teen ettepaneku tulla selle palve juurde veel tagasi. jah, nüüd siis komisjoni intellektuaalomandi õigus